el señor presidente. Buenas tardes, colegas. tere päevast, kallid sõbrad. alustagem oma tänast koosolekut. laiali on jagatud eilse istungi protokoll. Äh, kellelgi pole selles osas nii